das ist nicht der fall. das protokoll ist damit genehmigt. So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung. niisiis, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on komisjoni presidendi avaldus, mis puudutab üheteistkümnendal märtsil toimuvat euroala tippkohtumise ettevalmistamist. palun, sõna on teil, härra volinik madame le président mesdames et messieurs les députés proua president lugupeetud liikmed me elame väga huvitaval ajajärgul meil on vabaduse tuuleõhk ühest küljest volinike kolleegium on äh, kiitnud heaks äh, Vahemere piirkondade abi selleks, et abistada neid üleminekul ning võimaldada uusi tegevusi. kõrge esindaja ja ülemkogu esindaja avaldavad, arutavad seda veel ka reedel Vahemere lõunakaldal on kodanikud keeldunud ähm, autoritaarsest režiimist ja neil on soov ähm, poliitilisele vabadusele ja õiglusele. tegemist on väga keerulise olukorraga, nad seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Euroopa Liit ei saa siinkohal silma kinni pigistada nende puhul, kes äh, loodavad sõnavabadust ja inimväärikuse tagamist. me ei tohi Euroopa Liidus jääda kõhklevale seisukohale. me sooviksime teha järgneva ettepaneku, et jagada meie õitsengut, tuginedes demokraatiale ja kodanikuühiskonnale ja solidaarsusele. me oleme raskustest teadlikud ning äh, loodame õigusriigile ja demokraatiale, mis meid edasi viivad. tegemist ei ole lihtsa teega, see võib olla väljakutsuv, kuid Euroopa peab toetama neid, kes püüdlevad poliitilise vabaduse ja õigluse poole. daamid ja härrad, sel reedel on ka teine kohtumine ehk siis euroala riikide tippkohtumine meie majandused on küll sõltumatud, kuid meil on oma seosed, seetõttu peame tegeleme majanduse juhtimisega, meil on vaja rahvuslike poliitikate koordineerimist ning Euroopa majanduse juhtimist. me teeme ettepaneku, et majanduslikust sammast on vaja kaugemale arendada ja räägime sellest ka oma raportis ähm, Euroopa Rahaliit kümme aastat tegevust. majanduse juhtimine on vajalik, see on eeltingimuseks selleks, ähm, mida meenutab meile turg. ülemkogu presidendi rakkerühm on äh, jõudnud väga laialdasele konsensusele, mis puudutab komisjoni ettepanekut tugevdada majanduse juhtimist parlament ja nõukogu arutavad seda samuti. me oleme kokku leppinud Euroopa poolaasta rakendamises, see laiendab majanduse juhtimist mitte vaid äh, eelarvepoliitika vallas, vaid ka majanduse poliitika ja reformide läbiviimisel liikmesriikidel. seega konkurentsivõime pakti küsimus on taas e- esile kerkinud. euroala riigid peavad tegema täiendavaid pingutusi, tuginedes rahvuslikele pädevustele, selleks, et konkurentsivõimet äh, edendada. selge on see, et kõik Euroopa majandused on äh, omavahel sõltuvad, need, kes on euroala riik-, äh, liikmed, nende puhul kehtib see eriti konkurentsivõime puudujäägid on probleemid riikidele, kelle, kes jagavad ühisraha konkurentsivõime tagamine on väga oluline selleks, et tagada tugeva euroala ja stabiilse euroala tagamine, mis toob kasu kogu Euroopa Liidule. me peame tunnistama, et see põhimõte on tekitanud teatud muresid, ehk siis, et tegemist võiks olla kahe kiirusega Euroopast, kus on euroala ja ülejäänud, kes ei kuulu euroalasse. me peame taas rõhutama, et kõik peavad panustama me peame viitama ühenduse meetodile, kõik mured on õigustatud, kuid me peame neile vastama väga konkreetselt. meil on tegemist usaldusväärsusega. daamid ja härrad, siiski üllatas mind see, et eelmisel ülemkogu kohtumisel pidin ma viitama sellele, et kõik algatused, mis puudutavad konkurentsivõimet, peaksid tuginema lepingutele. nõukogu järeldustele tuginedes leidsime, et ähm, uus raamistik nõuab äh, valitsusjuhtidelt uusi tegevusi selleks, et koordineerida euroala majanduspoliitikat, selleks, et tagada konkurentsivõime, mis viib suuremale konvergentsile ilma ühisturgu ohtu saatmata lisaks järeldustele oli olemas ka viida, viide vajadusele, et neid samme peab tegema lepingutega kooskõlas. see on ilmselge, kuid siiski on parem seda kinnitada. ülemkogu on, äh, on härra Rompuyle andnud võimaluse konsulteerida koostöös liikmesriikidega selleks, et paika panna konkreetsed vahendid edasiliikumiseks. Need konsultatsioonid on välja toonud, et valdavalt toetavad liikmesriigid äh, ühenduse meetodi järgimist. nüüd me sooviksime ka täpselt väljendada seda, mis on komisjoni vaatenurk me räägime siin konkurentsivõime paktist võib-olla oleks parem seda nimetada konvergentsi ja konkurentsivõime paktiks, sest siin on meetmeid, mis, millega soovitakse vähendada euroala liikmete ja Euroopa Liidu liikmete erinevusi. esimene osa nõuab tingimuste järgimist, mis on lepingutes paigas vastavalt majanduse juhtimisele. sellisel viisil saame me tagada täieliku ühenduse meetodi kogemused, eriti mis puudutab stabiilsuse ja majanduskasvu pakti, on näidanud meile, et vaid ühenduse meetodiga on meil võimalik saavutada tulemusi, mis on, millel on demokraatiline legitiimsus ja mis on siduvad ja mida on võimalik ka kontrollida. loomulikult peab pakt ka komisjoni rolli arvestama, selleks et tagada objektiivsus ja sõltumatus seire järgimises äh, liikmesriikides e,. ühisturu in-, sisu ja euroala huvide arvestamisel peab lähtuma e, Euroopa Liidust tervikuna. ning Euroopa Parlamendil on oma roll teostada kontrolli konvergentsi ja majanduskasvu pakti üle. pakt peab olema avatud ka teistele liikmesriikidele, kes soovivad sellel äh, selles osaleda, kuid kes ei ole euroala liikmed. oluline on see, et ei toimuks mingisugust kihistumist, mis läheks vastu solidaarsusesse, solidaarsusega ja meie ühisele lähenemisele. selleks, et sellist pakti õigustada, mis nõuab rahvuslikke meetmeid, peab seal olema lisandväärtus sellele, mis on juba majanduse juhtimise ettepanekutes kirjas. tuletaksin teile meelde, et äh, artikkel kakskümmend üks lepingus näitab seda, et liikmesriigid peavad koordineerima oma rahvuspoliitikat, mitte selleks, et ohtu saada, seada ühisturgu, pigem seda edendada. peab arvestama sotsiaalset dialoogi ning konkurentsivõime siduma meie eesmärkidega, mis puudutavad majanduskasvu ja tööhõive suurendamist vastavalt äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale oluliseks tingimuseks on tööhõive ja majanduskasvu loomimine. Need on vajalikud selleks, et tagada tõeline lisandväärsus, väärtus, mis ei tekitaks probleeme. põhimõte, mida rõhutan siin, on majanduskasv ja tööhõive. jätkusuutlik majanduskasv on äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia keskmeks, keskseks osaks pingutused, mida meil on vaja teha, on vaja jagada. komisjon jätkab ettepaneku kallal töötamist, mis puudutab äh, maksustamist ja finantstehinguid. samamoodi eelarve konsolideerimine ja fiskaalreform on olulised, eriti mis puudutab investeerimissektoreid ning äh, innovatsiooni. me peame ka silmas pidama, et pakt on vaid üks osa meie terviklikust vastuseks selleks, et euroala stabiilsust tagada. edasiminekut on vaja ka kõikides teistes valdkondades selleks, et edendada olemasolevat majandusstabiilsusfondi ja luua alaline mehhanism, finants, Euroopa finantsstabiilsusmehhanism kõik need erinevad nüansid aitavad luua usaldusväärsust. konvergentsi ja konkurentsivõime pakt on oluline ja edukas juhul, kui me suudame seda kasutada ühe meetmena ning arvestada kõiki neid pingutusi, mis loodetavasti hakkavad kehtima alates märtsikuust. meil on vaja õiglast ja ma-, jätkusuutlikut majanduskasvu, tuginedes ühenduse meetodile. komisjon ja parlament peaksid seda suuma teostama ning tegemist on sellisel juhul lisandväärtusega, mis tugevdab majandus- ja rahaliitu ja selle sammast ning see on see, mida komisjon soovib näha ning äh, me ei äh, hoia tagasi ühtegi pingutust. suur tänu. suur tänu, härra president, nüüd fraktsiooni nimel kõnelejad kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel Joseph Tool, neli minutit. suur tänu, proua asepresident, härra president, daamid ja härrad. mida me võime õppida finantskriisist? pärast maailmasõda otsustasime me, et meie rahvad peaksid ühinema ja lõpetama üksteise hävitamise. Berliini müüri järel õppisime me kommunistlikest režiimidest, õppisime hindama vabadust, turvalisust ja turgude julgeolekut. pärast septembri rünnakuid mõistsime me, et peame leidma õige tasakaalu vabaduse ja turvalisuse vahel ning pärast kriisi peame me õppima, et liikmesriigid peavad lõpetama Äh, selle uskumise, et, äh, et äh, finants- ja eelarvealane koostöö on tabu. selline samm oleks revolutsiooniline, me peame mõtlema, kuidas taltsutada finantsturge. meie senised sammud on tublid, kuid mitte piisavad. parlamendi ja nõukogu kokkulepped ennem suve olid olulised, samuti sooviks meie fraktsioon näha rohkem koostööd sotsiaal- ja maksuküsimustes. see on seotud majanduskasvu paktiga. me peame kasutama ühenduse meetodit, aga minema kaugemale. me peame mõistma, et Euroopa Parlament ja Komisjon kasutavad kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid. rahvapartei toetab nagu Helsingis juba otsustatud teie poolt öeldud. kuidas me saame oma valijaid veenda, võttes arvesse meie väga keerulist rahanduslikku olukorda? meie liikmesriigid kulutavad aga endiselt nii, nagu midagi poleks juhtunud. kuidas on liikmesriikide liigne võlakoorem jätkusuutlikum kui ettevõtete või majapidamise ma,, majapidamiste oma. mina olen olnud ettevõtja, ma tean, millest ma räägin. kriisi järel võib ol-, oleme näinud äh, probleeme ettevõtetes ja peredes. me peame mõistma, et riigid, riikidel on oma vastutus ning olenemata oma suurusest peavad nad äh, olema eelarvestamises jätkusuutlikud. samuti oleme me edukad ainult siis, kui meie eelarvestamisreeglid on mit-, kui mitte harmoneeritud, siis vähemalt võrreldavad. kolmas õppetund on see, et Euroopal on tarvis mingisugust stabiliseerimismehhanismi, kaitsmaks sotsiaalturumajandust ning neljas õppetund, tormiga saime me hästi hakkama, me tugevdasime ennast läbi ühinemise Jaapanis võib äh, täheldada oluliselt kõrgemaid võlatasemeid, ilma et nad väga muretseksid. meie aga peame konsolideerima oma majandusi, tugevdama oma konkurentsivõimet, töötama tuleviku töökohtade nimel. me peame rääkima tõde, me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta, suur tänu! suur tänu, Joseph Tool, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel härra Schulz, samuti neli minutit. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, keda teid siin eriti palju küll ei ole. me rääkisime siin Angela Merkeli ja Nicolas Sarkozy vahelisest kokkuleppest, mida tegelikult ju tuli välja olemas ei olnud, aga see olematu paber korraldas ka pressikonverentsi tippkohtumise ajal, nüüd tuleb välja, et see dokument ikkagi on olemas, seal oli ka oma sisu, mis aga on jällegi kaduma läinud. selle sisu siis reaalsuseks ei muutunud, aga mingisugune tulemus sellel ikkagi oli. nimelt pikendati kaitsemehhanismi. see mitte olemas olnud dokument, kunstnik, kunstlik pressikonverents kadunud dokumendi sisu ja nüüd ka lõpptulemus. see kõik on väga tore, aga natukene liiga kafkalik. eurot nii ei päästa. härra president, teie kõne oli tore. Nende ettepanekute sotsiaalne tasakaalustamatus on ju selge. Saksamaa Föderaalne Vabariik ja selle kantsler koos president Sarkozyga, Sarkozy võtavad omavahel äh, vastu otsuseid meetmete osas, mida isegi Saksamaa ise pole ellu rakendanud ja need puudutavad näiteks Kreekat. piirati eelarvet Saksamaa kriisi ajal piiras oma eelarvet selleks, et päästa oma autotööstust. miks ei võiks teised riigid nii tegut-, samuti nii tegutseda? Moody's, reitinguagentuur, asetas Kreeka oma äh, reitingus allapoole Egiptust ja Valgevenet samuti allapoole Vietnami, mugavalt kolm päeva ennem Euroopa tippkohtumist. Nad tegutsevad alati nii. Moody's ütleb, et Kreeka ei suu-, Kreeka majandus ei suuda kasvada, sest investeeringuid se-, selliste intressimääradega ei saa teha. vaadake nüüd mulle otsa, ma kinnitan teile, et sellised kärped ei saa lahendada kõiki probleeme. otse vastupidi. teatud riigi krediidikõlbulikkus suureneb kui sealsed inimesed, sealsetele inimestele antakse laenu. selleks on meil tarvis seda päästemehhanismi, sellepärast on meil tarvis päästa euro, seetõttu on ka see majanduse kasu, äh, äh, kasvu- ja stabiilsuspakt mõistlik. kui härra president, teie ettepanekud pakti sisse kirjutataks ning see sotsiaalne tasakaal äh, ka, seda ka arvesse võetaks, siis oleksime me õigel teel. see oli hea ettepanek, härra president institutsionaalsetest küsimustest ma rohkem ei räägi. institutsionaalselt oli kogu see kontseptsioon algusest peale vale. kui nüüd äh, jäetakse need institutsionaalsed aspektid välja, jäetakse välja ka pädev ning demokraatlikult äh,, demokraatlikult õiguspärane institutsioon, mille on tööle määranud Euroopa Parlament siis oleks midagi valesti. algus oli küll keeruline, nüüd oleme edasi läinud, FDP partei saab Saksamaal seda ka nüüd toetama hakata, aga lõpptulemus võib olla aga hoopis selline, et euro kannatab, suur tänu. suur tänu, nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Verhofstadt. suur tänu, ma arvan, et kõigepealt võib öelda, et pärast aastaid, kus me ei aktsepteerinud majandusliidu ideed, lõpuks me seda aktsepteerime koos rahaliiduga, mis on samm veelgi edasi proua president, ma arvan, et pakt ei ole hea sõna, pakt on kokkulepe riikide vahel, meil ei ole tarvis riikidevahelist kokkulepet, meil on tarvis Euroopa ühenduse akti algatust Euroopa Liidu tasandil, mitte mingit pakti liikmesriikide vahel, mis on valitsusvahelise olemusega. nii et äh, sõna pakt ei ole iseenesest hea meil ei ole tarvis midagi valitsuste vahelisel tasandil, valitsuste vahelisus ei ole Euroopa Liidus kunagi toiminud. Lissaboni strateegia valitsustevahelisel tasandil on läbi kukkunud. ja see meetod ei ole sobiv, seega on tarvis kasutada ühenduse meetodit. kolmandaks ma arvan, et see, mis praegu meie ees on, härra komisjoni president, ei ole piisav. see on suunatud konkreetsetele meetmetele. proua Merkel ja Sarkozy konkurentsivõime pakt on üks asi, pensioniiga see puudutab ka sissemakseid teisest sammast jah või ei ja nii edasi. tarvis on laiapõhjalist valitsuse majanduse juhtimist, palgapoliitikat, ähm, makse Euroopa Liidus, mida otsustaksid otsustaks komisjon. meil on kõike seda tarvis nii kiiresti kui võimalik, minu jaoks on asi lihtne. ma olen näinud kahekümne viienda veebruari dokumenti. ma arvan, et nüüd on komisjoni asi tulla välja omaenda ettepanekuga, praegu on õige hetk eh, luua Euroopa Liidu akt majandusjuhtimise ja konvergentsi jaoks. ja on meie ülesanne teid äh, toetada selles. see kahekümne viienda jaanuari dokument on mul praegu siin. järelevalve riigijuhtide ja valitsusjuhtide poolt kohustuste üle, mille on võtnud riigi ja valitsusjuhid. see ei ole õige, kui peaministrid ise hakkavad iseennast kontrollima. ja ma arvan, et praegu on samuti õige hetk tulla välja algatusega pangakriisi mehhanismide osas Euroopa tasandil on samuti teil õigus seda teha, sest teie olete konkurentsivõime reeglite toimimise garanteerija Euroopa Liidus ja seega on teil õigus teha ka selliseid algatusi. aitäh! roheliste nimel Rebecca Harms, kolm pool minutit. aitäh! proua president, daamid ja härrad ma ei pea ilmselt ütlema midagi selle pakti suhteliselt õnnetu ajaloo üle. Öeldi, et seda ei ole olemas, aga samas igas Brüsseli koridoris äh, oli võimalik seda näha. justkui püüti eitada reaalsust nõukogu koridorides. ma arvan, et äh, praegu on meil rohkem kui euroga seotud kriis, vaid kriis on seotud suutlikkusega, riikide suutlikkusega võtta endale ühine vastutus ja leida tee kriisist välja kui vaadata, mis toimub praegu Kreekas, siis äh, te näete, kuidas äh, see, mida me näeme, võib olla petlik. kriis näitab selgelt, et meetmete ühepoolne olemus ei toimi. riik peab suutma investeerida. kui riik nagu kui riigi puhul nagu Kreeka vähendatakse rahasid ja kui tal ei ole sissetulekuid, siis see on pärssiv. kui vaadata tippkohtumist ja seda, mida me oleme kuulnud Saksamaalt viimastel nädalatel, Saksamaa ilmselt ei taha teha Kreekaga sellist koostööd ja kui me jääme vaid ühe lähenemise juurde, siis see ei toimi. kui me suudame majandusliidu saavutada sellisel moel ja tahame seda, siis on tarvis kokku leppida konsolideerimismeetmetes ja on tarvis tõelist äh, konsolideerumist ja Kreekale tuleks pakkuda tunduvalt rohkemat kui praegu. ma olen nõus eelkõnelejatega ja võin rääkida paljude oma fraktsiooni liikmete nimel, et ühenduse meetod ei ole mingi vanamoodne idee. tõeline äh, selge otsuste tegemine Brüsselis on see, mida meil on tarvis, nii et Kreeka, Taani, Saksamaa kodanikud võiksid tunda usaldust selle suhtes, mida me teeme kui me aga kasutame sellist suletud klubi kontseptsiooni, mm, nagu me kuulsime konkurentsivõime pakti puhul, kus äh, seni on olnud, siis me kaotame kodanike usalduse Euroopa Liitu. kriisi ajal peame üha rohkem selle peale mõtlema. ja veel üks viimane asi, härra Barroso. Te mainisite jätkusuutlikku kasvu. ma ei saa aru, miks energiavolinik Brüsselis, eh, et ambitsioonikas lähenemine tähendab, et me kaotame tööstust, kuus miljonit töökohta äh, Euroopa Liidus kaoks, kui toimub kolmekümne protsendine CO kahe piiramine. aitäh, nüüd edasi ECR-i nimel äh, proua Ford. kriisiolukorras peab tegutsema kiiresti ning selge on see, et euroala ei ole kriisist väljas. peab käituma aga arukalt. Suurbritannia toe-, äh, taastas turu usalduse riigivõlga vähendades. ja need on konkurentsivõime pank, pakti eesmärgid. parlamendil ei ole võimalusi kiireid otsustusi teha, kuid parlamendiliikmete ettepanekud võiksid olla ka nõukogule olulised. mis puudutab Iiri intressimäärasid, siis kõik, kes on laenanud, teavad, et kõigil peaks olema tagatud normaalsed intressimäärad kuid ehk peaks meil olema ettemaks või boonus ähm, parajaseks tagasimakseks. majanduse juhtimise vallas peaks liikmesriigid olema läbipaistvamad oma eelarve vallas. ja jällegi, ma arvan, et samamoodi peaks see puudutama ka neid maksumaksjaid, kes e-, Euroopa Liidu eelarvesse raha maksavad. rahvusparlamendid peaksid kuulama meie ettepanekuid ning konstruktiivsel viisil koostööd tegema suur tänu! suur tänu, nüüd ähm, kuue nimel äh, härra Piski. suur tänu, proua president äh,, lugupeetud president Barroso. mul oli hea meel kuulda, et sotsiaalküsimusi võetakse nüüd tõsiselt ning sotsiaalne tasakaal on äh, oluline teema. selleks oli viimane aeg, ma ei hakka kordama neid, kes äh, varem kõnelesid, olen nendega nõus. ma olen selle pakti suhtes skeptiline, mille Merkel ja Sarkozy on kokku pannud. seepärast, et me ei tea, miks nad seda tegid. kas sellest on kasu või mitte, see on teine küsimus. kas strateegiliselt on see hea lahendus? vist mitte, et niiviisi ei peaks asju ajama ja seepärast sooviksin sellest rääkida kui nad arvavad, et ähm, mingi indekseerimine võiks olukorda lahendada, siis mina olen selle suhtes äh, skeptiline. ning erandid on väga keerulised ning ka Saksamaal on see keeruline, ma ei tea, mis, palju keerulisem on see veel Saksamaa, vabandust, Iirimaa ja Kreeka suhtes, olen skeptiline, mis puudutab neid erinevaid äh, lahenduse osas, et ma ei ole kindel, mida nad meile toovad. ning mina tahaksin näha läbipaistvust. parlamendilt saate te toetust, härra president, kui te suudate tagada suurema läbinähtavuse, läbipaistvuse. kui tahetakse kärpeid, siis andkem inimestele võimalus sellest rääkida ja mitte üritada jõuda mingite tulemusteni, salajaste kokkulepetega. meil on vaja koordineeritud Euroopa majanduse juhtimist. see, mis selle, sellist tegevust, mis vastaks ka sellisele nimetusele, see peab olema demokraatlik ning äh, vastama jätkusuutlikule Euroopale. me ei saa mööda ka lepingumuudatustest rääkimisel, näiteks mis puudutab sotsiaalset edusamme meil on vaja laiemat ja kiiremat informatsiooni ja siis on meil võimalik teiega kaasas käia ilma täiendavate andmeteta mitte. suur tänu, härra Piski, nüüd EFT nimel härra Varõitš, kaks minutit. suur tänu, mulle meeldis teie maailmanägemus, kui tundub, et tegemist oli iroonilisega küsimusega, te rääkisite Egiptuse sündmustest. Te ütlesite, et kas ei ole imeline, et inimesed on tõusnud üles selleks, et demokraatiat ähm, taodelda. ja meenutaksin, et demokraatia toimib läbi valimisteta. tegemist oli iroonilise väitega, sest järgmine lause viitas teil, et seepärast peame me ka Euroopas ühenduse meetodit kasutama. Need, kes vestlust jälgivad, siis teavad, et ühenduse meetod viitab sellele, et tehakse õigusloome bürokraatide poolt, jah, parlament küll hääletas teie poolt, kuid tegemist ei ole demokraatliku lahendusega. Te ütlete ühest küljest demokraatia on väga hea, kuid samas Euroopas me seda ei kasuta ning härra Verhofstadt, kes tuleb Belgiast, ütleb jällegi, et rahvusriigid peaksid olema keelatud ja võib-olla tema riigiga varsti nii lähebki ja sama on ka majandus ühendusega, keegi ei ole selle poolt hääletanud, kellegi käest ei ole küsitud, kas te seda tahate. Teie võib-olla hääletate selle poolt, kuid Euroopa kodanikud ei ole hääletanud. millest reedel peaksite rääkima, on Portugal, sest peale Kreeka ja Iirimaa päästmist on selge, turud on selgelt öelnud, et number kolm, teie aeg on käes Portugali võlakirjaturg oli hetkel intressimäär oli seitse koma kuus protsenti. ja Iirimaa tegevustesse sattuti, sekkuti juba seitsme protsendi juures. Portugali võlakoorem on suurenenud veel kahekümne miljardi võrra, kaheksakümmend protsenti riigi võlast ostis Euroopa Keskpank kuus kuud tagasi, me ei saa niiviisi jätkata Euroopa Liiduna äh, ostes oma võlga, kui me seda teeme, siis järgmine võlakriis ei puuduta mitte riiki, vaid Euroopa Keskpanka ennast, suur tänu. suur tänu, härra Varrej. Teile on küsimus härra Schultzilt, kas te olete valmis sellele vastama? palun, härra Schultz suur tänu, proua president. võib-olla te ei ole sellega kursis, aga mul on teile üks küsimus. jätkuvalt räägite te Belgiast kui riigist, mis justkui ei eksisteeri. kas te teate, mille põhjal Belgia riik tugineb? mul on väga hea meel, et te seda minult küsite keeruline on see, et kui tegemist on kunstliku riigiga, kus on rohkem kui üks keelerühm ja see ongi Belgia olukord, siis võib mõnda aega seda koos hoida. kuid kui me räägime Belgiast, Jugoslaaviast või Euroopa Liidust, siis kui tegemist on täiesti erinevate keelte ja kultuuridega, siis ei pea see lõpmatuseni vastu. miks te olete selle küsimuse üle nii õnnetu, härra Rompoi, küll mitte nii palju, on selge, et et kas see pole mitte tõsi, et Belgia on Euroopa projekti mikrokosmos, kas pole nii? veel üks lisaküsimus ja veel üks. palun tehke lühidalt, härra Schultz. pool minutit ainult. ma panin tähele, et ähm, Ühendkuningriigi sõltumatuse partei esindaja ei tea, et eh, Belgia kuningriik loodi Ühendkuningriigi ettepaneku põhjal. suur tänu! see vist ei olnud küsimus, seega läheme järgmise sinise kaardi juurde, kui härra Farage, te sellega nõus olete? härra Terosa loodetavasti härra Farage ei solvu, kui Iiri vabariigi kodanik talle küsimuse esitab, esitab. ma küsiksin, mis on Ühendkuningriigi olemuse aluseks, sinna kuuluvad inglased, šotlased, waleslased, põhjaiirlased. kas ei ole mitte Rahvaste Liit? väga uhke Rahvaste Liit samas. härra Farage. muuseas, härra Schulz, teil on täiesti õigus Belgia oli brittide leiutis ja brittide viga, me oleme aastate jooksul päris palju vigu teinud. mõningad asjad oleme me ka hästi teinud, nagu ka teie kodumaa Saksamaa. Saksamaa ajalugu ei ole ka valgemast valgem, te vast nõustute sellega? kui päris aus olla, siis Ühendkuningriigi kooshoidmine on olnud ka väga keerukas Iirimaa läks oma teed kahekümne esimesel aastal vist. sai ta iseseisvaks, teil on õigus, on väga keeruline koos hoida erinevaid kultuure. ma arvan, et Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa ähm, ühendus toimib, sest äh, kõik rahvad on äh, sellega nõus, kui nad seda ei oleks, korraldatakse referendumid ja need rahvad saaksid iseseisvaks samas aga Euroopa Liidus ei anta kellelegi seda võimalust. suur tänu! ma teeksin siin ettepaneku, et läheme kõnelejate nimekirjaga edasi. proua Le Pen ei ole kohal, seega proua Wortmann-Kool poolteist minutit. suur tänu, proua president. nõukogu soovib olla ambitsioonikam majanduskasvu ja konkurentsivõime tõstmisel. loomulikult toetame me sellist tegevust, aga ma toetaksin ka härra Barroso poolt öeldut. ta tõesti haaras härjal sarvist ja ütles, et me peame tegelema selle konkurentsivõime paktiga sellisel moel, millega nõustub isegi härra Schulz. Te olete selle dokumendi kallal koos president Van Rompuyga töötanud, aga nüüd on asi natukene keeruliseks muutunud, sest meie koja ees seisab terve suur hunnik äh, vastu võtmata õigusakte ning meil on kaasotsustusõigus majandusjuhtimise puhul. seetõttu on oluline tegutseda koordineeritult, äh, sest meie tegevus hakkab kattuma, parlamendis on esitatud üle kahe tuhande muudatusettepaneku ning kui need üle vaadata, siis selgub, et kõik konkurentsivõime pakti aspektid on muudatusettepanekutesse sisse kirjutatud. seega parlament jagab teie arvamust, aga see tekitab mulle ka muret, kuidas ühendada konkurentsivõime pakt Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, strateegia õigusaktidega. härra president kas te kavatsete oma algatusõigust aktiivselt kasutada, sidumaks konkurentsivõimepakt ja õigusloomeline pakett? kui ei, siis haarame meie kaasõigusloojatena härjal sarvist. suur tänu! suur tänu, nüüd proua Ferreira kaks minutit. suur tänu, proua president! mina olen pärit riigist, mis on olemas olnud kaheksa sajandit. vaatamata sellele soovime me siin üleilmastuvas maailmas tugevat Euroopat, kes suudaks võrdselt läbi rääkida Hiina, India ja USA-ga. praegune kriis ei ole Eurotsooni kriis. ainult sest aga, aga ka Eurotsoonis on kriis, sest Eurotsoon saab, ühtne valuuta saab toimida ainult siis, kui võlakirjade intressid, tööhõive ja majanduskasvu tasemed on ühtlased. praegusel hetkel on meil tegemist ainult nime, äh, nimelise ühtsusega, sellest ei piisa. seetõttu on vaja see töö ühisrahaasjus eriti lõpule viia selleks aga on tarvis korralikku stabiilsusfondi, mis võimaldaks raskustes olevatel liikmesriikidel saavutada see sidusus ka taluvate intressimääradega. ja nii, et nad ei peaks strateegilistest investeeringutest loobuma, strateegilised investeeringud võimaldavad neil saavutada sidusust ning ära maksta võlad, mille nad võtsid ennem kriisi meil on vaja üles ehitada see stabiilsusfond, paika panna eurovõlakirjad, see peaks olema uus omavahendite äh, allikas, äh, sest omavahendeid meil praegu piisavalt ei ole. ma viitan siin Podimata raportile, kus räägitakse selgelt finantstehingumaksust. Euroopa peab kurssi muutma me peame ellu jääma, meil on tarvis tugevat parlamenti, aga ka komisjoni, kes ainult ei reageeri, vaid ka tegutseb iseseisvalt. me ootame ärevusega teiepoolseid samme, meil on tarvis kriisist õppida. suur tänu. no proua Kulaart, poolteist minutit. president volinik, päris palju on juba öeldud, mida, millega ma olen nõus, ütleksin omalt poolt vaid kolme asja. esiteks Euroopa Parlament äh, on kaasseadusandja majandusküsimustes, seda soovis äh, rahvas Lissaboni lepinguga. ja tahaksin küsida teilt, äh, härra president, Uh soovime, et Van Rompuy esindajad oleksid samuti siin ja et oleks tagatud parlamentaarne demokraatia. demokraatias on võimude lahusus, on olemas need, kes otsustavad ja need, kes kontrollivad nõukogu teie kaasabil härra Barroso võtab endale õiguse teha mitte midagi kui me järjest lahjendame ettepanekuid, siis äh, tulemuseks on madalaim ühine nimetaja, me teame, mis see on, Lissaboni leping ja kümme raisatud aastat. me soovime lugupidamist ja kaitseme demokraatiat. aitäh, härra Potash, üks minut. suur tänu. kaks nädalat tagasi rahvusvaheline press kommenteeris teie avaldusi, härra president, mis puudutas seda, et äh, Portugal pöördub IMF-i poole ja teie tõlgendasite seda julgustusena. härra Barroso, te kindlasti tunnete Portugali kõikidest kõige paremini komisjonis Äh, lubage mul esitada mõned küsimused ja palun vastake seal nendele. mida Portugal saab, pöördudes IMF-i ja Stabiilsusfondi poole, mis praegu on loodud? teiseks, missugused muudatused on teie arvates hädavajalikud äh, selle fondi puhul, et vältida äh, häbiväärseid sündmusi, mis juhtusid Iirimaal? kõrged määrad ja jätkuv fiskaaldumping suurte firmade poolt. kolmandaks, kuidas teie arvates me suudame taastada usalduse, kui kõik rahanduslikud äh, otsused äh, Euroopa Panga poolt äh, õõnestavad kasvu vaesemates riikides härra Kooses, poolteist minutit. suur tänu, ma võin omalt poolt vaid äh, nõustuda sellega, mida ütles äh, proua Kular. kui mõista otsuste tegemise pakilisust äh, ja arvestada nende tõhususega, siis on paratamatu, et Euroopa Parlament peaks olema kaasatud. me teame, et finantsturud on olulised ja tihti on seal töötajateks inimesed, kes mängisid enne börsil mina ei taha turgudest lahti saada, aga mida turud soovivad, nad soovivad vältida riski ja turg soovib riski kellelegi teisele edasi kanda. ja kui me tahame mõjutada turge, siis Euroopa peab väljenduma selgelt ja mitte muutma pidevalt oma äh, mõtteid ja vastu võtma miljoneid ideid, mis jäävad rakendamata. tarvis on tagada riikide rahanduslik stabiilsus ja teie peate andma sellele tõuke, härra president, looma selge silmapiiri, pakkuma välja konkreetsed selged meetmed ja majandusliku koordineerimise. aitäh, härra Terosa, poolteist minutit. suur tänu sihilikult majanduse juhtimise ja pangandusregulatsiooni vältimine äh, liikmesriikide ja Euroopa tasandil on viinud meid kriisi. Äh, kriis on igal pool tööhõives, äh, penifondid on kokku kukkunud ja nii edasi. president Barroso, volinik oli Rehn, te ei pea veenma mind, et majanduse juhtimine on vajalik ja et selline juhtimine peab olema tugev, ning et kõik liikmesriigid ja Eurotsoon peavad osalema. Te peate veenma Euroopa rahvast, et see on vajalik. veenma neid, et see, kuidas seda tehakse, on legitiimne. ja legitiimsus tagatakse sellega, et ei aktsepteerita ettepanekuid, mis ei põhine lepingutel ja ühenduse meetodil. et ei tehtaks otsuseid, mis on vaid paari-kolme majanduslikult võimsa liikmesriigi huvides see, milles lepiti kokku üheteistkümnenda märtsi mitteametlikul äh, ülemkogul ja mujal, et äh, te veenaksite Euroopa rahvast, et nad toetaksid seda. Iiri uuel valitsusel on tugev mandaat. ma tsiteerin nende programmi. me peame äh, eemaldama äh, riigi äh, rahanduslikust suutmatusest ja eba, eemaldama ebakindlusest, mis on seotud päästepaketiga. kõnelejad katkestatakse. lubage üks lause veel ja mis annab äh, panuse laiemalt Eurotsooni ja finantsstabiilsusesse. suur tänu härra kõnelejale, suur tänu härra Terosa ja edasi proua Põuls poolteist minutit. lugupeetud äh, president, kolleegid, iga nädal näeme uusi uudiseid äh, uuest ettepanekust nõukogu ja, ja komisjoni presidendi poolt. minu arvates peab viitama ka Euroopa Keskpanga presidendile, sest ka tema on tunnistanud meie meelekindlust ja põhimõtteid konkurentsivõime pakt on äh, olulises arenguetapis. me oleme teinud majanduse juhtimise vallas oma muudatusettepanekud, meil ei ole keeruline kaasotsustamismenetlusega edasi liikuda, tuginedes äh, meie seisukohtadele. kuid äh, me ei tohiks mööda vaadata euroala küsimust, ühisturg ei ole kindlus mille sees on ähm, tasakaalustatud äh, võrdne mängualu, kuid ühisturg on see, mis loob meile võrdsed ting-, tingimused ning ähm, meil on vaja alalist finantsstabiilsusmehhanismi, mis suudab areneda ka aja käigus ning äh, allub juhtimisele ja prioriteetidele. Saksa inimesed, kellel on probleeme liiduga, Neil paluks vaadata, mis toimub ettevõtetega, riigivõla ostmine teisesel turul ja nii edasi. Saksa pankadel läheb kümme aastat, enne kui mõista, et nende varade hulgas on ka selliseid varasid. Saksa pangad ei vasta uutele kapitalinõuetele rahvusvahelisel tasandil. Saksa pankade küsimus peaks ka olema teie ähm, käsitluse all ning lõpetuseks, mis puudutab intressimäärasid, jah, meil on vaja saavutada tasakaalutus ning äh, arvestada ka moraalseid tingimusi, president katkestab äh, kõnelejad. jah, veel paar sõna kokkuvõttes, president katkestab kõne. nüüd järgmiseks on sõna härra Feiol. proua president rasked ajad nõuavad julgeid otsuseid. ja seepärast on äh, meil oma ülesanded ja ja saan õnnitleda sellel puhul ka president Barrosot nende ideede eest, mida ta meile on, meile edastanud. Euroopa Parlamendil on oma seisukoht, äh, mis kajastub mitmetes raportitest, vajadus stabiilsusele, vajadus majanduskasvale me ei saa vaadata mitte vaid äh, ühte osa. meil on vaja alalist fondi, mis vastab konkreetsetele riikidele, kes peavad maksma väga kõrget intressimäära oma riigivõla eest. peab vaatama ka konkurentsivõimet. meil on vaja fiskaalpoliitikat, mis oleks positiivne ning tõmbaks ligi investoreid. kõik, mis puudutab rikkuse edendamist, on see, mida silmas peab pidama, lisaks sellele on meil vaja rohkem Euroopa institutsioone. Euroopa Parlament on võtnud oma otsused selgelt, mitte vaid meedia, meedia jaoks. küsimus ei ole ideoloogilistes lahendustes, vaid meil on vaja silmas pidada oma kodanikke ja see on see, mida nemad soovivad, kiired otsused suur tänu. head kolleegid, nüüd on äh, aeg vabaks mikrofoniks ning ei ole väga üllatav, et on palju sõnasoovijaid. mitmed kolleegid on sõna palunud. kahjuks ei ole kõigi tarbeks aega, kuid annan sõna kuuele kolleegile. ning loen kõigepealt ette, kes need Herr Gallagher, Frau Figueredo, ehk siis sõna saavad järgnevad kolleegid, kõigepealt härra Saire Jõsvolski see, millega me silmitsi seisame, ei ole euroala kriis, vaid äh, riigivõlakriis ning mit-, mõned liikmesriigid, kes on äh, hätta sattunud, on ka euroala liikmed. miks äh, arutada küsimusi nendega, vaid seitsmeteistkümnega, ilma teisi kaasamata. miks tekitada lõhesid, millest me oleme üritanud mööda pääseda, miks edendada kahekäigulist Euroopat? härra Barroso, te seisate aluslepingute ülesannete tagamise eest. miks äh, tekitada erinevaid arusaami, miks tugineda konkreetsetele punktidele, punktidele ning äh, nii edasi. mis puudutab ühisturgu, siis selle eesmärgiks on tagada konkurentsivõime. komisjoni president peaks olema kahekümne seitsme liikmesriigi juht, mitte vaid valitud liikmesriikide eestkõneleja. suur tänu, järgmiseks järgmine kolleeg, suur tänu. eile õhtul hääletasime me selle üle, mis puudutab lepingu muudatust, et paika panna alaline stabiilsusfond. dokumendis on ette nähtud muudatus Lissaboni lepingule ning see sõltub protseduurist, mis õigustab selle valitsusväliste mehhanismi lisamise seal on ka teatud ettepanekuid, kuidas mehhanism toimib selleks, et võimaldada tegevus, tuginedes Euroopa Liidu institutsioonide pädevustele ning korraldada tegelikku majanduse juhtimist. härra president, eelmisel arutelul ütlesite, et see mehhanism peaks ähm, olema justkui vaguni ähm, veduriks äh, Euroopa rongi ees. suur tänu nüüd, härra Kellager, palun. suur tänu, proua president. minu riigis on väike avatud majandus kus on väga suur osa välisinvesteeringuid. kümneprotsendine ettevõtlusmaks on väga oluline selleks, et meie majanduse jätkuvust äh, tagada. madala ettevõtlusmaksu eesmärk, põhjus on see, miks mitmed ettevõtted äh, tegutsevad meil. ettevõtlusmaksu äh, ühtlustamine kahjustaks Iiri stabiilsust äh, tunduvalt ning ei võimaldaks meil majandust elavdada. oluline on meeles pidada, et Iirimaa, nagu mitmed teised väikesed riigid, on geograafiliselt ja ajalooliselt äh, Euroopa ääremail ning madal maksumäär on võimalus selleks, et üle saada nendest raskustest. ja kas härra president võiks äh, kinnitada, et äh, maksupädevus ei võiks jääda liikmesriikide kompetentsi. suur proua Figueiredo, palun. suur tänu, proua president. täna tähistades rahvusvahelist äh, las-, naistepäeva on äh, naiste kohta räägitud mitmeid geni-, kenasid sõnu, kuid nüüd, kui me räägime majandusküsimustest, siis ja majanduse juhtimisest räägime me stabiilsuspakti kriteeriumitest ning ähm, konkurentsivõimepaktist ning jätame kõrvale iga riigi iseäruses, iseärasused ning majanduslikud erinevused ning sotsiaalsed äh, erisused. konkurentsivõimepaktist äh, tulenevalt äh, suurenevad sotsiaalsed probleemid. ning see tähendab ka seda, et töötajate ja naiste võitlused peavad jätkuma, samamoodi nagu me näeme Portugalis järgmisel nädalal, kus toimuvad äh, demonstratsioonid üheksateistkümnendal märtsil Lissabonis. kas see on see, mida me võime oodata sellest muudatusest, mis ettepanek on tehtud ning mida komisjon loodab tulevikus näha? härra Paška, palun. suur tänu, proua esimees, härra volinik kõigepealt sooviksin vastata eelkõneleja, Euroopa Liit loodi tuginedes vabatahtlikule otsusele. liikmesriigid otsustasid, et nad on valmis üle andma teatud osa pädevustest liidule selleks, et koordineerida teatud pädevusi ning nad olid valmis osa oma suveräänsusest ära andma. kui need riigid otsustavad majanduse juhtimise poolt Euroopa Liidus, siis see peab olema vabatahtlik, mitte peale surutud otsus Brüsseli poolt. kui me räägime suveräänsete liitude koostööst, siis kõik on korras, kui tegemist on vabatahtliku tegevusega ning äh, tõhusam koostöö leiab aset. initsiatiiv peab tulema euroala riikidelt nemad on soovinud ühisraha kasutada. daamid ja härrad, me ei tohiks elada illusioonis. meil on ikka veel erinevad reeglid. suur tänu! frau präsidentin! insbesondere für die fairness. härra obermeier suur tänu et te kõigepealt kõnelejate nimekirja ette lugesite. me räägime siin ühisest pensionieast, ühisest majandusjuhtimisest ja rünnakust maksupoliitika iseseisvusele. artikkel sada kolmkümmend kuus Lissaboni lepingust võib rakenduda nii, et Merkel ja Sarkozy saavad reforme läbi viia ilma teiste Eurotsooni riikide nõusolekuta. mingisugust turvavõrku ei ole, spekulandid saavad tegutseda ilma igasuguste riskideta. ning samad reeglid surutakse peale tervele Euroopale. härra Barroso, te rääkisite õiglasest majanduskasvu jaotamistest see turvavõrk tähendaks ebavõrdset koorma jaotamist riikide vahel. suur tänu. suur tänu. arutelu kokkuvõtteks äh, komisjoni president jällegi. suur tänu, proua president, esitati Portugali kohta terve rida spetsiifilisi küsimusi. kas Portugal pöördub stabiliseerimisfondi poole või mitte? see on Portugali võimude asi see on ainult Portugali enda otsustada. ma võin siinkohal öelda, et Finantsstabiilsuse fond ja selle kasutamine ning IMF-i abi peaks olema viimane võimalus. kui riik ei suuda seda vältida, peab ta seda mehhanismi kasutama, sest sellega käivad kaasas ka kulud, näiteks äh, reputatsiooni halvenemine kui riik peab seda fondi kasutama, siis ei jää midagi muud üle, aga see otsus, ma kordan, on teha, äh, on, on Portugali ametivõimude teha. fond ei saa ju ennem tegutsema hakata, kui on neile esitatud palve. teiseks, mida ma soovin seal fondis siis näha, see ei ole minu soovida, asi on poliitikas, ma pean tegema koostööd Eurotsooni riikidega, eriti tagamaks, et see fond tugevneb tugevdab oma laenamisvõimekust, et ta tegutseks ulatuslikumalt ning oleks võimliku, võimalikult paindlik. turgudel on need küsimused tundlikud, seetõttu ei ole siinkohal mõtet välja kuulutada kavatsusi, mida ei ole võimalik ellu viia, aga Eurotsoonis töö jätkub ning nagu te teate, siis oma aasta aruandes äh, räägiti spetsiifiliselt selle fondi suure, äh, suurendamisest. me ei saa ju muuta äh, suundumust nõrgemate riikide kasuks, see on võimatu. kui mõnel riigil on väga kõrge suur, suur võlakoorem, peab ta kõigepealt saavutama turgude usalduse, muidu muutub tema majandusolukord jätkusuutmatuks, seetõttu peame me aitama riike, mis on raskes olukorras. ning meid peaks neile pakkuma eh, miraaži, vaid andma neile võimaluse üles ehitada uuesti oma eelarved ning majandused, ainult siis saavad nad tagasi turgude usalduse aga see ei puuduta ainult üksikuid riike, see peab olema Eurotsooni kui terviku jõupingutus ning nii me praegu ka tegutseme. loomulikult tuleb tegutseda diferentseeritult, aga ma kinnitan teile, tehtud on kõik, mis võimalik, olemaks ambitsioonikam. komisjon ju tegelikult teeb ainult ettepanekuid, aga me räägime siin ju siseriiklikest pädevustest, asjadest, mis ei ole aluslepingusse kirja pandud, näiteks nagu Finantsstabiilsuse fond. see on liikmesriikide enda otsustada, eriti Eurotsooni riikide. aga tervele parlamendile tahaksin ma öelda, et suurem osa teist küll toetas komisjoni seisukohta, aga kritiseeriti teatud liikmesriike või valitsusi ning mina nende nimel ju ei kõnele aga ma võin teile öelda, et komisjon on välja tulnud äh, majandusjuhtimise ettepanekute äh, paketiga, me oleme ka äh, pinda sondeerinud me liikmesriikide juures, aga isegi Olli Rehni poolt välja pakutu oli liikmesriikide jaoks alguses liiga ambitsioonikas. see on fakt meie tulime õigusloomiliste ettepanekutega välja ja tulemuseks on nüüd siis see konkurentsivõime pakett, mida me läbi vaatame. ma räägin teile ju täiesti ausalt. me üritame äh, tagada, et äh, see dokument ühilduks ka ühenduse meetodiga. komisjon teeb jõupingutusi tagamaks, et konkurentsivõime pakti mõte muutuks ka mõistlikuks ja et tal oleks, temast oleks kasu ka majanduskasvu ja tööhõive suurendamisel. ning et me suudame tagada ka tugevama majanduse juhtimise. ma ei pea ju teile ütlema, et komisjon on aluslepingute kaitsja. seda on tehtud ju kogu aeg. komisjon kasutab kõiki oma käes olevaid vahendeid, kaitsmaks aluslepinguid, kui ta arvab, et need on ohus nõukogu või mõne muu institutsiooni poolt. aga see töö on pikk, seda tuleb teha vastutustundlikult ja tõsiselt, tegemist on väga keerulise ajaga, paljud valitsused öö, hommikul ärgates kõigepealt vaatavad, milli-, kui suureks on nende riigivõlg kasvanud. seega komisjon peab olema küll ambitsioonikas, aga ka vastutustundlik oma ettepanekute tegemisel. ambitsioonikas peab ta olema, et tema ettepanekud jõuaks ka reaalsuseks, sest me ei tohi tekitada pettekujutelmi. see tekitab pettumust ning lõhesid Eurotsooni sees ja Euroopa Liidu sees üldisemalt seetõttu võin ma teile kinnitada, et komisjon üritab oma ambitsioonikust natukene piirata, kuid me ütleme endiselt liikmesriikidele, et me peame edasi minema konkurentsivõime pakiga, pakett äh,, paktiga ja komisjon peab mängima siin keskset rolli. see ei ole mingisugune institutsionaalne fetiš või egoism, vaid läbi ühenduse meetodi saame me vältida lõhesid Eurotsooni ja ülejäänud Euroopa Liidu vahel ning me saame tagada siseturu sidususe, samuti saame vältida seda, et näiteks stabiilsus- ja kasvupakti õõnestataks. seeläbi saame me kõik jääda solidaarseks ja ühtseks Euroopa Liidus. ma olen teiega aus, komisjon täidab oma kohust. ja seda konstruktiivselt me üritame töötada edasi selle ideega, mis, kui selle äh, korralikult äh, välja töötatakse, annaks oma lisaväärtust Euroopa Liidule. Te isegi ütlesite, et valitsused peavad tegutsema tõhusamalt, nende tegevust tuleb paremini juhtida, seda soovivad nii komisjon kui parlament. ning nüüd on meil võimalus, kui riigi- ja valitsusjuhid soovivad koordineerida rohkem majanduspoliitikat ka valdkondades, mis on senini olnud täiesti liikmesriikide pädevuses, siis me tervitame seda. aga loomulikult ainult juhul, kui sellega käib kaasas oma lisaväärtus, see toob kaasa suurema majanduskasvu see on peamine küsimus praegusel hetkel, ma arvan, et tänane arutelu on selles mõttes olnud kasulik ja parlament presidendi Puuseki näol on saatnud juba nõukogule välja oma sõnumi, parlament kaitseb kindlalt ühenduse meetodit, sest me oleme ju kõik sellel arvamusel, et see on ainuke võimalus, kuidas Euroopa Liit ning Eurotsoon oma eesmärke täita saab majanduskasvu ja töökohtade loomise valdkonnas, suur tänu! suur tänu, härra president, arutelu sellel teemal on lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni